Thank you, colleagues. We will now start. aitäh, kolleegid, alustame hääletamisega. nii et äh, palun võtke kohad sisse. hääletusnimekiri on väga pikk, tahaksin alustada kohe